Pan przewodniczący. Prezydent. Jest fantastyk. E, Znawiam posiedzenie. Alustame istungit. Eilse istungi protokoll on e, kättesaadav, kas kellelgi on midagi protokolli kohta öelda? kui kellelgi midagi ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks ja esimene punkt meie tänastes päevakorras on infotund komisjoni presidendiga, tahaksin tervitada härra äh, Barrosot. me korraldame selliseid kohtumisi igal kuul. Te teate, millised on äh, reeglid, üks minut küsimuse esitamiseks, äh, üks minut vastuseks kui vaja, siis on võimalik veel esitada täiendav küsimus kolmekümne sekundi jooksul ja kolmkümmend sekundit vastuseks, kui keegi fraktsiooni juhtidest seda soovib. rahvapartei fraktsiooni nimel nüüd härra Kasuliides aitäh, esime-, president härra Barroso äh,, härra Tooli nimel tahaksin esitada järgmise küsimuse. rahvapartei fraktsioon tahaks teada, milline on teie seisukoht katsete kohta alustada otseseid läbirääkimisi Palestiina küsimuse lahendamiseks USA on loobunud jõupingutusest veenda äh, Iisraeli pikendama moratooriumit äh, asundustele läänekaldal ja Ida-Jeruusalemmis, sellepärast et sellised äh, jõupingutused pole kuhugi viinud. mida on Euroopa Liit omalt poolt teinud või ühiselt kvartetiga selleks, et need läbirääkimised jällegi käivituksid? arvestades praeguseid sündmusi, kuidas tuleks tõlgendada seda, et Euroopa Liit on valmis tunnustama sõltumatut Palestiina riiki siis, kui aeg on sobiv. kuidas te hindate humanitaarolukorda Gaza sektoris pärast seda, kui on parandatud olukorda piiripunktide ülendamisel ja olukorda Tšiilas, aitäh! härra Barroso, aitäh, härra Kasuliidis, nagu te teate, Euroopa Liit toetab otseste kõneluste jätkimist ja välisministrite nõukogu eile väljendas eh, Euroopa Liidu seisukohta eh, ja tõdes ka seda, et, eh, et Iisrael ei ole peatanud asutuste ehitamist. see olukord on pettumust valmistav, sellepärast et kahe riigi lahenduseks eeltingimuste loomine on äärmiselt oluline rahvusvaheline üldsus äh, oleks äh, huvitatud läbirääkimistest, äh, välisministrite nõukogu koostöös kvartetiga otsustas, et tullakse peatselt kokku, kohtutakse parunes Ashtoniga. Euroopa Liit toetab täiel määral rahuprotsessi ja selle regiooni kaasamist, ma usun, et kvartett Äh, saab uut hoogu sellest, et Euroopa Liit teeb väga tihedat tööd USA-ga, proua Ashton on olnud väga tihedas koostöös äh, ka Araabia liigaga, me peame läbirääkimistele andma võimaluse ja uut hood. ma olen täiesti veendunud, et ainukene viis edasi liikuda on leida lahendus koos USA-ga, aitäh uh,. Well, additional question, yes please. lisaküsimus. Would like to ask again ma tahaksin jälle küsida, eh, mis puudutab olukord, humanitaarolukorda Gaza sektoril eh, pärast piiripunktide avastamist ja ma tahaksin teada, mis on juhtunud ka Gilad Shalidiga. ma arvan, et olukord eh, Gazas on veel ebakindel, on vaja majanduslikku arengut, aga kahjuks ei ole olukord Gazas sel määral muutunud, nagu Euroopa Liit seda sooviks. ja seetõttu eelmisel esmaspäeval me otsustasimegi läheneda asjale kolme tahel, tasu, tasandil. ma sain, ma hiljuti kohtusin peaminister Fayadiga, me kõnelesime ka Gazast. Gaza olukord peab olema väga olu-, oluline punkt riigi ülesehitamisel, aitäh! president Barroso härra Schulz, suur tänu, äh, president Barroso. neljapäeval ja reedel koguneb Euroopa Ülemkogu. mul on sellega seoses paar küsimust. kõigepealt, kas te arvate, et eurovõlakirjade sissetoomine aitab kaasa euro stabiliseerimisele? teiseks, kas te nõustute Saksamaa kantsleri Angela Merkeliga selles osas, et eurovõlakirjad on vajalikud? kolmandaks, kui te kantsler Merkeliga nõus ei ole, ehk siis kui te toetate eurovõlakirju, siis mida te kavatsete nõukogus ette võtta? neljandaks, kas te olete olnud kontaktis ka Eurogrupi presidendi härra Junckeriga ja kas te komisjoni presidendina toetate teda? viiendaks, kui eurovõlakirjade ettepanek läbi kukub, kas te kavatsete Euroopa Parlamendis seda olukorda kohe selgitada, et meil oleks võimalik koostada ka vastus sellele olukorrale? suur tänu! komisjon on seda öö, äh, küsimust juba arutanud Euroopa majandus- ja rahandusliidu kümnenda aastapäeva dokumendis. samas on meil uued instrumendid, nagu näiteks süsteemsete riskide, riskide nõukogu ja nende potentsiaal on veel ammendamata. niisiis, praegusel hetkel peame me asuma, küsima endalt lihtsa küsimuse, kas kriisi saab lahendada konsensuslike instrumentidega või peame me äh, avama arutelud instrumentide üle, mille osas konsensust ei ole. ja nagu te juba ütlesite, siis peaminister Junckeri ettepanekute osas konsensust ei ole. niisiis, ma arvan, et me peaksime keskenduma ettepanekutele, mille osas on konsensus euroalas, sest see aitab kaasa ka turgude suhtumise parandamisele euroala suhtes. ehk siis ärgem hüljakem tulevikus eurovõlakirjade mõtet, aga praegusel hetkel peaksime me käituma teisiti. suur tänu. lisaküsimus. Te vastasite väga diplomaatiliselt, aga vahest annaksite rohkem täpset informatsiooni. eurogrupi esimehena teatas peaminister Juncker, et ta kavatseb nõukogus tõstatada eurovõlakirjade sissetoomise teema. kas te toetate teda ja kas te arvate, et on võimalik president Sarkozyd ja kantsler Merkelit veenda ühinema ülejäänud Euroopa riigi- ja valitsusjuhtidega või te arvate te, et nad jäävad oma eitava seisukoha juurde ja see projekt kukub, kukub läbi? ma annan teile väga ausa vastase, vastuse. ma arvan, et ei ole isegi miinimumvõimalust, et eurovõlakirjade mõte läbi läheb. mitmed liikmesriigid on tõrksad, seetõttu arvan ma, et me peaksime töötama olemasolevate instrumentide kallal, et nende osas jõutaks võimalikult suurele konsensusele. nagu ma juba ennem ütlesin, on minu arvates see ettepanek atraktiivne, ka minu komisjon on sellealaseid ettepanekuid varem teinud. aga praegusel hetkel ma arvan, et see ettepanek läbi ei lähe. suur tänu, härra Verhofstadt. mul on spetsiifiline küsimus, aga kõigepealt äh,, härra Barroso, teil komisjonil on algatuse õigus, teie saate tulla välja euro võlakirjade algatusega ja seda härra Schulz küsiski teie ei kasuta seda algatusõigust praegu ja selles ongi probleem. minul on konkreetne küsimus kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmise kinnitamise kohta. regionaalpoliitika peadirektor ütleb, et kolmkümmend kaheksa programmi seitsmekümnest on sellised, mille puhul ei ole täielikku kinnitust rahaeraldiste seaduslikkuse osas kahe tuhande üheksandal aastal. siit tuleneb küsimus, kes peaks sellise kinnituse andma? deklaratsioonis öeldakse ka, et nelikümmend üks ülejäänud programmi on sellised, kus on tõsiseid rikkumisi, aga need on avat-, avastatud varajases faasis ennem rahade ülekandmist. minu küsimus on järgmine. ma eeldan, et teil on poliitiline vastutus selle deklaratsiooni osas milline, kuidas kavatsete te tegutseda liikmesriikide suhtes, võttes seda kõike arvesse? kõigepealt vastuseks teie kommentaarile, härra Verho-, Verhofstadt, komisjon on juba kasutanud oma algatusõigust, mina ja Olli Rehn tulime välja ettepanekuga kollektiivsete tagatiste osas, mis liikus ka eurovõlakirjade suunas, nõukogu ütles sellele konkreetselt ei me töötame uute ettepanekute kallal, aga praegusel hetkel arvan ma, et meil ei ole mõtet ametlikult selliste ettepanekutega välja tulla. tegemist on nii tundliku teemaga ja see lihtsalt lõhestab euroala ja, ja Euroopa Liitu. komisjon aga on juba ettepanekuid teinud, aga need lükati tagasi. see on fakt. ja mis puudutab finantsperspektiive, siis ma juba tulin välja ettepanekuga, Äh, europrojektide, eurovõlakirjade kohta ja ka selle kohta on tehtud teatud pealinnades negatiivseid kommentaare. vabandust, te tegite siin ühe kommentaari, millele ma pidin vastama, aga vastuseks nüüd teie küsimusele, siis ma arvan, et me peaksime pöörduma rohkem liikmesriikide poole. neli-viis liikmesriiki ei ole valmis veel seda kinnitust andma ja see on õige, mida meie peadirektor ütleb, et komisjonil ei ole alati piisavalt instrumente sekkumaks võimalikult varajases faasis liikmesriikide tegevusse. kui me räägime Euroopa Liidu rahastamisest liikmesriikide tasemel. The next, Mr President, oh yes, okei okay.. järgmine küsimus, palun. José Bové, palun president Barroso, te ütlesite aasta tagasi, et eh, GMO-d hakkavad teie mandaati mürgitama ja te olete valmis eh, liikmesriikidega läbi rääkima. üle miljoni Euroopa kodaniku andis hiljuti allkirja nõudmisele sõltumatu ekspertiisi järele. no põllumajandusnõukogu lükk-, lükkas volinik Tali ettepaneku tagasi ja õigustalitused nõukogus ja parlamendis andsid ka oma negatiivse otsuse sellele. see on skandaalne. EFSA on otsustanud muide uued hindamiskriteeriumid välja töötada. kas te olete valmis andma oma heakskiidu selleks, et EFSA uued reeglid si-, ja lu-, lubade andmise reeglid vastaksid uutele hindamiskriteeriumidele. ja kas te olete valmis uut vastavateemalist diskussiooni alustama? suur tänu, härra Poveem, president, palun. Te teate, selle in-, initsiatiivi puhul võib öelda, et meil ei ole seda režiimi veel kehtestatud. kõik kodanike algatused muide jäävad selle taha pidama, volinik on saanud selle algatuse, need allkirjad, kuigi ametlikult ei ole nende vastuvõtmise korda veel kinnitatud aga teie küsimusele tahaksin vastata, et me peame kohaldama praegusi õigusakte, meil alternatiive ei ole. EFSA-l ei ole alternatiivi, EFSA on sõltumatu äh, amet, mis äh, annab meile oma arvamuse ja analüüsib ja eks-, äh, ja ekspertarvamuse ja me peame lihtsalt ka selles valdkonnas ühist, ühenduse õigustikku jälgima ma ütlesin ka, et äh, ma ei ole GMO režiimiga rahul praegu Euroopas. minu arvates ei ole see piisavalt selge, aga see on just selline režiim, mida tuleb praegu järgida. tänan. härra Pave. ikkagi uued suunised ju võeti vastu EFSA poolt ja need olid palju rangemad. kas teie olete valmis ütlema, et kõik uued load, mis viimasel ajal anti, ja viimase Monsanto juhtumi kohta on tõesti järgitud uusi reegleid? hindamist ei saa läbi viia vanade reeglite järgi ja sellepärast ma küsisin teie käest seda ja seetõttu äh, nõuan ma ka, et me peaksime alustama oma debatti juba, see peaks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal algama, aga tegelikult tuleb protsessiga juba alustada. nagu alati me arvestame neid ettepanekuid, mida teevad sõltumatud ametid, Euroopa Toiduohutusamet, Parmas nimelt, millest me räägime siinkohal, aga me ei ole lubade andmise režiimi veel muutnud. me peame ära ootama, kuni see muutus toimub, praegusel hetkel peame jälgima olemasolevaid suuniseid ja tegema seda hoolikalt. tänan, härra Kaminski, ETSR, palun. suur tänu üheksandast aprillist on Gazprom asunud Nord Streami torujuhet ehitama. ma ei hakka siin rääkima selle protsessi ökoloogilistest aspektidest, aga tahaksin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et see torujuhe muudab suurematele laevadele Švinouše sadamasse ligipääsu keeruliseks. see puudutab ikkagi Põhja-Poolat tervikuna, praegusel hetkel on seal tööpuudus väga kõrge ja Poola on tõstatanud selle teema kahepoolsetes kõnelistes, aga me praegu ikkagi peame arvestama ka konkurentsi aspektiga Saksamaa poolel on vastuvõttev sadam Rostock ja neil läheb hästi, aga ma arvan, et Euroopa liikmes, Liidu liikmesriikide sadamaid tuleks kohelda võrdselt, nii et ühe sadama arendamine ei blokeeriks teise arengut. ma olen täiesti veendunud, et ähm, piiranguid sadamatele ei tehta, Straalsundi ametivõimud on andnud loa Nord Streamile koostamaks Saksa territooriumil riskianalüüsi. praegusel hetkel soovitati Poolal sadamaid kohandada. praegusel hetkel on Poola territooriumil asuv eh, torujuhe umbes kahekümne kilomeetri pikkune ning äh, alternatiiv oleks kaheteistkilomeetrine torujuhe. veebruaris saan ma teada, kuidas on äh, see pro-, äh, projekt arenenud. kõik osapooled on püüdnud teha kõik omalt poolt, et mitte piirata ligipääsu Poola sadamatele. suur tänu, härra president. mitmel korral olete te tõestanud meile, et, et suhtute kõikidesse liikmesriikidesse võrdselt ja ma loodan, et ka Poolasse suhtute te võrdselt teistega. ma usun, et te olete informatsiooni saanud Saksa poolelt, aga pöörduksin nüüd Euroopa Komisjoni poole et ta arvestaks ka sõltumatuid analüüse. suur tänu, härra Kaminski, tõesti, komisjon tegeleb Nord Streami teemaga väga tõsiselt, me teame, et see on tundlik projekt nii ökoloogilisest aspektist kui ka muudest aspektidest, seega me jälgime väga hoolikalt, mis toimub. suur tänu, härra Viski, palun. härra Barroso, te vastasite härra Schultzi küsimusele ja ütlesite, et teie arvates ei saavuta euro võlakirjad edu. finantstehingu maksu ka ei võeta vastu, väga palju ettepanekuid on läbi kukkunud finantskriis ei ole veel möödas ja ma tahaksin teada, kas te olete valmis kuidagi Euroopa turvavõrgustikku parandama või lihtsalt nõustute, et et ettepanekud lükatakse tagasi ja, ja kui palju meile kõik see maksma läheb? esiteks kui me sel nädalal nüüd kokku tuleme, ega ma kui valitsusjuhid kokku tulevad, siis ähm, me arutame loomulikult ka finantsturgude olukorda ja need teemad on väga delikaatsed. ma olen ka oma kommentaarides piiratud, kuid ma vastasin ikkagi härra Schultzi küsimusele väga ausalt me näeme, et eurovõlakirjade ettepaneku vastu on huvi tuntud, seda ei tohi maha matta, aga praegusel hetkel konsensust ei ole. ma ei hakka siin ennustama midagi, me peame, meil on ettepanek olemas ja meil on vaja konsensust saavutada selleks, et euroala ja Euroopa Liitu kaitsta. täiendav küsimus, palun härra Barroso, kas muid instrumente on ka praegusel hetkel arutatud? ma ei ole kindel, et mul on õige informatsioon, midagi ikka tuleb ette võtta ja selles oleme me kõik ühel nõul. ja praeguseid olemasolevaid instrumente tuleb samuti kasutada. jah, me arutame mitmeid alternatiive, viimane Eurogrupp, kaalus erinevaid mõtteid, ettepanekuid ja komisjon on ühenduses kõigi osapooltega. isiklikult mina ei ole kohtunud mitte ainult liikmesriikidega, vaid ka Euroopa Keskpanga presidendiga, Rahvusvahelise Valuutafondi peadirektoriga, mina olen nendega kohtunud, Olli Rehn on kohtunud, aga minu meelest ei ole mõtet, nagu vanasti tehti, tulla suurejooneliste ettepanekutega välja, mis hiljem läbi kukuvad. me tuleme oma järeldustega välja siis, kui kõik on läbi arutatud, otsused on valmis, küpsed ja nõukogu tegeleb sellega ja komisjon samuti. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Farage härra Barroso, hiljutine äh, torm Wikileaki üle on tekitanud äh, vastakaid tundeid, ühed ütlevad, et läbipaistvus on hea, teised leiavad, et see hävitab rahvusvahelist diplomaatiat, aga mind hämmastasid need viited teile Wikileaksis, kus räägiti teie reisist Venemaale ja sellest, et teid ignoreeriti ja jäeti kõrvale ja venelaste arvates ei olnud muud midagi kui lihtsalt üks rahvusvaheline ametnik. härra Barroso, me oleme sellest juba varem rääkinud, ma olen teile korduvalt öelnud, et teid ei ole otseselt valitud rahva poolt, seetõttu ei ole teil tegelikult mingit legitiimsust. kas asjaolu, et teid ei ole valitud, ongi põhjus, miks te ei oma suuremat lugupidamist rahvusvahelisel areenil? ja miks äh, rahvusvahelisel areenil teid ja kogu komisjoni põl-, põlatakse üha rohkem? härra Barroso, äh, ma, ma ei uskunud, et teie venelasi toetate, aga näib, et te olete tõesti nendega ühel meelel mind valis see parlament, valis salajasel hääletusel, nii et, et ma arvan, et ma välvin selle koja lugupidamist kõigilt selle parlamendisaadikutelt. ma arvan, et Euroopa Liidus on kakskümmend seitse demokraatlikku riiki ja see ongi viis, kuidas me peame valima komisjoni presidendi. me ei ole riik, ma ei usu, härra Pärits, et te toetaksite Euroopa ühendriike ja kuna me ei ole Euroopa ühendriik, siis me ei saa ka otseselt valida Euroopa eh, Liidu presidenti, meil on olemas komisjoni president, eh, meeldigu see teile või mitte, mulle endale meeldib see muidugi rohkem, aga see parlament on mind ametisse valinud ja meil on olemas ka Euroopa Nõukogu president, kelle on ametisse nimetanud valitsuse juhid. see on demokraatlik viis, eh, kuidas me tuleme toime mitmekesisusega Euroopa Liidus ja asjaolu, et teised meie institutsioone ei austa, äh, siis vähemalt meie peame ise austama neid institutsioone, mis meil siin on. täiendav küsimus? härra Barroso, mulle meeldis teie vastus tohutult, et te võite lihtsalt äh, üles tõusta ja kiidelda selle üle, et teid valiti salaja ja mingil moel annab see teile demokraatliku legitiimsuse, see on kõige veidram ettekujutus, mida ma kogu oma elu jooksul olen kuulnud Äh, asi on nimelt selles, et komisjonil on õigus välja tulla õigusaktidega, mis kahjustavad Euroopa majandust. Äh, kas on mingeidki asjaolusid, kus Euroopa rahvas saaks korraldada referendumi ja ise neid küsimusi otsustada? suur aitäh, kolleegid, kolleegid, kallid kolleegid, palun vaikust härra Schulz, härra Schulz, me tahaksime oma küsimuste vooru jätkata. tegemist on parlamendiga ja nüüd saab sõna härra Barroso valimised parlamendis olid avatud, aga Äh, paljud olid seisukohal, et kõige ausam ja õiglasem valimine on see, kus parlamendisaadikud saavad otsuse langetada salaja. muide, äh, totaalrežiimi, totalitaristlikes režiimides ei ole salajased hääletused lubatud. teiseks, mis puudutab referendumit, äh, referendumi esindusdemokraatia on igal pool lubatud muide, Suurbritannia on alati kõige rohkem toetanud esindusdemokraatiat ja esindusdemokraatia on täiesti legitiimne võimalus otsuste langetamiseks eh, olgu tegemist rahvusparlamentide reeglitega või Euroopa Parlamendite reeglitega, need on kõik olnud väga olulised demokraatia jaoks nii et, et eh, on vale öelda, et need otsused, mis siin langetatakse, ei peegelda demokraatlikku traditsiooni. aitäh, härra Brons äh,, fraktsioonide kuuluvusega saadikute nimel. Hiinal on äh, suur äh, kaubandusülejääk Euroopa Liiduga. meie äh, ülejääk aga on liiga väike, et seda kompenseerida. Hiina valuuta väärtus on kunstlikult väga madalal hoidnud ja see Äh, tekitab olukorda, kus eksport on äh, tunduvalt odavam kui Hiina tooted ning äh, Hiina ignoreerib ka rahvusvahelisi patendiseadusi, nii et, et Hiina ettevõtted saavad kasu teadus- ja arendustegevusest, mida nad ise ei ole teinud. Hiina varub välisvaluuta reserve. Euroopa riigid on muutunud omamoodi ohvriteks Hiina konkurentsiga silmitsi seistes Euroopa riigid peavad äh, kas siis individuaalselt, nagu mina soovin, või siis kollektiivselt oma tööstust kaitsma. miks Euroopa äh, Komisjon lubab Euroopa riikidel ja tööstustel kannatada seda ebaõiglast konkurentsi Hiina poolt? ma tahaksin öelda, et me oleksime palju edukamad, kui me tegutseksime kollektiivselt kui eraldi. mina isiklikult äh, ei näe, et liikmesriikidel üksi oleks piisavalt mõjujõudu selleks, et Hiinale mingeid meetmeid peale suruda. ma arvan, et Euroopa kollektiivselt võib Hiinaga kõnelda, seda me oleme ka teinud, meie pooldame vabakaubandust, aga me pooldame ka seda, et kaubandus oleks õiglane näiteks kui on tegemist dumpinguga, siis me oleme ka kasutusele võtnud dumpinguvastaseid meetmeid meet Äh, nende meetmete rakendamine ei ole olnud kerge, sellepärast et mõned liikmesriigid on olnud nende vastu, aga me oleme siiski sellised meetmed kasutusele võtnud ja iga kord, kui me Hiina juhtidega kohtume, siis me äh, arutame näiteks ka intellektuaalsete omandiõiguste teemat, me nõuame, et nad teatud põhimõtetest kinni peaksid, et me saaksime nendega vabakaubandust jätkata. Äh, me peame olema Hiinaga suheldes kindlalt, me peame kaitsma oma kaubandushuvisid ja muide, viimasel tippkohtumisel me seda ka väga selgelt ütlesime välja, aitäh. täiendav küsimus, palun. härra Barroso, te ütlesite, te uskusite õiglasesse kaubandusse, aga õiglast kaubandust meile ei pakuta, meile pakutakse erapoolikut kaubandust, mis soosib Hiinat kas komisjon saavutab selle, et Hiina toetustest loobub, et laseb oma äh, valuuta, muudab oma valuutakurssi või austab ka rahvusvahelisi intellektuaalse omatiõigusi? kas äh, lõppkokkuvõttes ei oleks parem hakata blokeerima Hiina kaupade importi Euroopasse? Äh, komisjon on edukas, kui meil on kõigi liikmesriikide toetus, me oleme äh, väga pühendunud vastastikususe põhimõttele kaubanduses, see tähendab seda, et me tahame turge avatuna hoida, me usume, et Euroopa äh, huvides on, et turud oleksid avatud, Euroopa on palju suurem importija kui Hiina muide, aga me arvame, et ka meie partnerid peavad järgima teatud põhireegleid, mis puudutab vahetuskurssi, siis te, nagu te teate, Euroopa Liit äh, möödunud G kahekümne kohtumisel tõstatas selle küsimuse. me arutasime seda küsimust, kui me rääkisime suurtest tasakaalupuudustest maailma majanduses. aitäh! teine osa küsimuste tunnist, vaba mikrofon ja teemaks on Wikileaks ja küberjulgeolek. Carlos Coelho kõigepealt, üks minut suur tänu, härra president, härra Barroso. ma ei hakka siin küsima midagi Põhja-Ameerika diplomaatia või internetivõrgustike tuge, tugevuste ja nõrkuste kohta. samuti ei hakka ma küsima midagi härra Assange'i tuleviku kohta. ma sooviksin pigem, et me räägiksime uuesti juba kahe tuhande seitsmendal aastal välja tulnud infod kohta, mis puudutab ähm, ebaseaduslike vangide kinnipidamisi. kas te kavatsete konkreetsemalt tegutsema hakata ja mitte äh, järgida ainult nõukogu, kas te uute ava, avalikust, avalikustamise valguses kavatsete tegutseda teisiti? suur tänu, me oleme alati tegutsenud läbipaistvalt, suheldes ka Euroopa Parlamendiga, see ei muutu. suur tänu teie lahkete sõnade eest komisjoni aadressil, mida mina juhin. on oluline, et komisjoni ja parlamendi suhted oleks täielikult vastavuses põhiseadusega ja läbipaistvad. suur tänu, Edith Herzog! Uh, uh, härra president, mina sooviksin küsida sama küsimuse. eurooplased on digitaalses sõltuvuses tänapäeval ja nad soovivad seda. samas soovitakse tunda ennast internetis ka turvaliselt. see peab olema ka komisjoni jaoks prioriteediks, komisjon peab tulema ettepa-, välja ettepanekutega kaitsmaks viitesadat miljonit kodanikku kuidas te kavatsete tagada, et nii privaatsus kui julgeolek oleks mõlemad tagatud? mõningad nendest küsimustest kuuluvad liikmesriikide pädevusse, aga oma pädevuses oleme me välja tulnud paari uue ettepanekuga. mis puudutab juurdepääsu dokumentidele, siis meil on äh, volinik Malmströmi poolt uued ettepanekud, teie arutate neid praegu. samuti tuleme me välja uute ettepanekutega küberjulgeoleku asjus. nagu auväärne saadik ütles, oleme me järjest suuremas digitaalses sõltuvuses ja seetõttu on vaja tarvis tagada digitaalne vabadus, aga vastutustundlik vabadus. samuti tuleb austada õigusi pri, äh, nagu privaatsus ja isikuandmete turvalisus. komisjon on tulnud välja uute ettepanekutega, äh, kus on ka tasakaal leitud äh, vabaduse ja vastutustundliku interneti kasutamise vahel. Um, Mr Graham Watson. suur tänu, härra Graham Watson. suur tänu, president. komisjoni president on vastanud juba Wikileaksi küsimustele üsna täiu-, täieslikult. mul on küsimused, mis ei ole seotud Wikileaksiga. president, te vastasite juba eurobondsi, eurovõlakirja küsimustele. ma mõistan mõningaid muresid, mis on avaldatud selle sammuga seoses. aga kas te ei arva, et peaks rohkem keskenduma euro paremale haldamisele ja härra Oettinger on rääkinud, et infrastruktuuri investeeringuteks on tarvis umbes tuhat miljardit kümne aasta jooksul kuna see on üsna ambitsioonikas Euroopa Investeerimispangi ja panga jaoks, kas te ei teeks oma ettepanekuid näiteks Euroopa võlakirjade väljastamiseks, rahastamaks infrastruktuuri ülesehitamist, mitte leevendamaks valitsuste võlgasid? härra Watson, ma tulin siia Wikileaksist rääkima ja minu positsioon teie küsimuse osas on juba selge. oma olukorrast riigis kõnes ma juba ütlesin, et eurovõlakirjad peaks olema projektipõhised, rahastamaks teatud infrastruktuuriprojekte. meil, mitte selleks, et leevendada liikmesriikide võlakoormat. meil on liiga suured võlad, aga me peaksime investeerimispanga läbi pigem rahastama infrastruktuuriprojekte me peame tulema välja konkreetsete ettepanekutega ja saavutama nende osas ka konsensuse. seeläbi, seeläbi saame me lahendada oma ees seisvad olulised probleemid. liikmesriikide eelarved on küll pinges, aga meil on tarvis siiski rahastada päris mitmeid olulisi üle-euroopalisi infrastruktuuriprojekte. tänu, Sven Kiigold! okei okay. uh,, Mr Äh, Romeva Iruveda. härra Romeva Iruveda hoopis. aga kõnelejal ei ole mikrofoni. suur tänu, president. mul on jäänud mulje, et me ei räägi asja tuumast. Wikileaks on olemas juba aastaid teie ja härra Moratino on eitanud kõike seda, milles süüdistatakse USA-d, aga nüüd on kõik tõeks saanud. paljud välisministrid teadsid juba varem kõike seda, mis seal avaldatakse, avaldati ja ma tahaksin samuti viidata sellele eh, kampaaniale, mida nüüd on alustatud eh, eh, Julian Assange'i vastu teda kiusatakse taga ja me ei saa oma silmi sulgeda selle ees. ta teeb midagi väga vajalikku, kõigi jaoks meile on nüüd tõde nähtaval ja võib-olla saaksite selgitada, mis toimub. keegi peab midagi ette võtma, et me lõpuks tõeni jõuaksime. Need Wikileaksi sõnumid puudutavad liikmesriike ja kui see neid puudutab, siis nad ise võtavad meetmeid, nii nagu demokraatiale kohane. ja räägivad asjad selgeks, kui neid süüdistatakse milleski Euroopa Komisjon on teinud ja teeb ka jätkuvalt kõik endast, et täpset informatsiooni edastada teile, aga süüdistused kriminaalkohtus Julian Assange'i vastu tegelikult tehti ju kõigi demokraatia reeglite järgi, kohus Rootsis äh, vaatas läbi äh, kaebuse tema suhtes ja Ühendkuningriigi kohus teeb sedasama, aga loomulikult kuni, kuni kohus pole oma süüdimõistvat otsust teinud, kehtib süütuse presumptsioon. härra Papa-Nikolau. härra president, internetis käib praegu tõeline sõda. me nägime alles mõni päev tagasi, kuidas häkkerid teatud firmade vastu ründeid toime panid, just nende vastu, kes äh, abistasid Wikileaksi, Mastercard, PayPal, Visa kannatasid elektrooniliste rünnakute läbi me teadsime, kuidas äh, veebilehed kokku kukkusid, sellepärast et tuhanded, äh, tuhanded inimesed justkui püüdsid samaaegselt lehele ligi pääseda. kas meil on olemas piisavalt võimsaid kaitsemehhanisme selleks, et sedasorti küberrünnakute eest Euroopa kodanikke kaitsta? ma arvan, et me täielikult valmis ei ole ja seetõttu Euroopa Komisjon tegi hiljuti ettepanekud selleks, et võidelda niisuguste küberrünnakute vastu. volinik Malmströmi algatusel tehti need ettepanekud ja need puudutavad igasuguseid küberrünnakuid, aga nüüd Äh, teie nimetatud rünnakute puhul tahaksin öelda, et USA välisministeerium eitab, et äh, et ta oleks äh, PayPalile, Visale või Mastercardile mingeid instruktsioone andnud, seega ma ei saa seda kommenteerida, ma ei tea, kas oli tegemist kuidagi Wikileaksiga või mitte, aga igal juhul küberrünnakute vastu tuleb end kaitsta. Rana Gomes, suur tänu. Ameerika diplomaatide telegrammide avaldamine Wikileaksis sai teoks selle tõttu, et USA välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi küberkaitses oli puudujääke kuidas on see mõjutanud transatlantilisi suhteid, iseäranis ähm, luureandmete vahetamist? kas oleme meie Euroopa küberkaitseks midagi ette võtnud ja diplomaatiliste telegrammide kaitseks? see, mis juhtus USA-s, võib juhtuda ükskõik millise turvasüsteemiga, mitte ükski turvasüsteem ei ole täiesti immuunne. alati on võimalus, et keegi rikub seadust ja tõsi on see, et Ameerika süsteemis tundub sadadel ja tuhandetel kodanikel olevat ligipääs konfidentsiaalsele infole. aga niisugused süsteemid nagu Euroopas ja Ameerikas ei saa kunagi sajaprotsendiliselt turvatud olla, muidugi me oleme partnerid ja soovime turvalisust tõsta, aga samas peame põhiõigusi kaitsma. ja me peame leidma õige tasakaalu. meie soovide ja vajaduste vahel. nüüd loomulikult peame me õiglast tasakaalu arvestama ka järgmistes sammudes, mis me ette võtame, võtame nii, et keegi ei saa, e-, e-, ei saaks haavata. president. tohutuid rünnakuid on hakatud toime panema härra Assange'i vastu lihtsalt sellepärast, et ta avaldas teatud informatsiooni. proua Clinton kutsus üles Rooma ja Moskva saatkondi arutama lausa Ameerika poliitika majandusmõjust ja majandus ja samas Julian Assange tõi päevavalgele ainult mõn-, teatud informatsiooni, mis siiani on jäänud kuhugile pimedasse tsooni, talle tuleb kindlasti õiglase kohtupidamise õigus tagada tegemist on lihtsa rünnakuga sõnavabaduse vastu internetis nii võimas demok-, nii võimsat demokraatlikku relva nagu internet tuleb kaitsta. ma ei saa nõustuda niisuguste süüdistustega. Rootsi kohtusüsteem, Briti kohtusüsteem tegelevad Julian Assange'i juhtumiga, kõiki õigusreegleid respekteerides ja see on täiesti tavaline kohtuprotsess ja mina ei saa praegu midagi kommenteerida, sest me peame arvestama süütuse presumptsiooniga. aga nüüd teised kommentaarid, mis te tegite Wikileaki kohta. jällegi, ei ole õige, et mina kommenteeriksin selliseid asju. USA diplomaadid, neid puudutas see juhtum, mina ei saa nende eest siin sõna võtta, ma võin ainult öelda, mis on meie seisukoht. meie seisukoht Euroopas on väga selge. praegusel hetkel ei ole vaja kommenteerida mingeid mingeid infolekkeid, olgu siis Wikileaksi või mõne muu allika kaudu. härra Hadži Kerjõu. aitäh ma arvan, et ähm, me ei saa veel kõige, kogu selle asja olemusest aru, vähemalt teie vastustest jääb selline mulje. ma olen üllatunud selle asja üle, asjaolu üle, et, et Euroopa organid äh, tegelikult ei reageeri nendele rünnakutele, mis on tehtud ühe konkreetse inimese vastu selle inimese vabaduse küsimus on jäänud justkui tahaplaanile. me oleme tunnistajaks sellele, kuidas äh, sündmusi kasutatakse ära lihtsalt selleks, et pidurdada ja piirata vaba infovahetust. nüüd, kus kus me oleme tõesti hakanud jalge alla tallama selle inimese inimõigusi, mida me peaksime siis tegema, mida peaks komisjon tegema? tegemist on väga konkreetse küsimusega, mida te kavatsete teha selleks, et see Euroopa kodanik, tema õigusi kaitstakse? kõigepealt äh, põhimõtteline küsimus. sõnavabadus ei ole ainult põhiline inimõigus, vaid ka meie demokraatliku ühiskonna alustala, selle üle me ei vaidle. aga samas on ka selge, et on olemas infot, mis on eraotstarbeline eh, ja delikaatne ning seda ei tohi avalikustada teistele inimestele. ka andmekaitse on seotud põhiõigustega, kõigis liikmesriikides on reegleid andmekaitse kohta ning ka eh, teatud süsteem avalikkuse huvide kaitseks ja see on ka Euroopa Komisjoni seisukoht mis puudutab nüüd konkreetseid süüdistusi selle inimese vastu, siis mina ei ole kohus Euroopa Komisjoni ülesanne ei ole teha kommentaare konkreetsete süüdistuste vastu, mis ühe või teise inimese vastu on esitatud, sellepärast et Euroopa Komisjon ei ole kohus. ja ei saa endale võtta kohtu rolli, aitäh. härra Kelam, palun. aitäh. härra Barroso uus NATO kontseptsioon kutsub üles koordineerima riiklikku küberkaitsevõimet selleks, et kõik neid NATO organid oleksid tsentraliseeritud küberkaitsesüsteemi osad. härra president, kuidas teie näete Euroopa Komisjoni rolli, et paremini koordineerida meie riiklikku küberkaitset, mis on vägagi erinevatel tasemetel? ja kuidas me saaksime koostööd NATO-ga tõhustada, kas proua Ashton näiteks osaleb äh, küberkaitse küsimuste arutamisel, mis äh, kuuluvad kaitse- ja julgeolekupoliitika alla ja kas meil on vaja rohkem Euroopa Liidu tasandil ühiseid uuringuid selleks, et leida kõikehõlmavat vastust Euroopa Liidu tasandil, mis puudutaks siis küberväljakutseid, aitäh! Not... Äh, tegemist on asjaga, mis ei kuulu Euroopa Komisjoni pädevusse, tegemist on küsimusega, mis kuulub proua Ashtoni kui kõrge esindaja pädevusse ta tõepoolest tegeleb selliste meetmete väljatöötamisega koosmeeles meie partneritega ja ma võin öelda, et viimasel tippkohtumisel president Obamaga me arutasime just nimelt seda, et panna päevakorda ka meie koostöö küberjulgeoleku äh, küsimuses. see on väga oluline teema mitte ainult äh, meie koostöös NATO-ga, vaid ka koostöös USA-ga. me tegeleme sellega, me usume, et küberjulgeoleku valdkonnas on olemas väga tõsised ohud Äh, mõned meie liikmesriigid, ma arvan, et ka teie kodumaa on juba olnud küberrünnakute ohvriks, äh, see valmistab meile muret ja me peame selle teemaga tegelema ka Euroopa tasandil, aga tegemist on küsimusega, kus äh, liikmesriikidel on teatud kohustused ning kõrge esindaja teeb siis jõupingutusi selleks, et töötada välja selge ja ühtne lähenemine küberjulgeolekule ja mina toetan neid jõupingutusi. ja härra Voogan, Voon Uh, uh, suur tänu, härra president. selles küsimust, sellest küsimusest on, küsimusele on Euroopas palju räägitud ja ma arvan, et üks peamine aspekt, mis inimestele probleemi tekitab, on, mida see tähendab küberjulgeolekule tulevikus üle Euroopa Liidu. ma arvan, et er, inimesed eriti ei hooli nende üksikisikute käekäigust, kes on sellesse protsessi kaasatud, pigem mõeldakse küberjulgeoleku peale üldisemalt Euroopa Liidus, ma sooviksin, et komisjon kaasaks nendesse aruteludesse võimalikult palju partnereid, mitte ainult liikmesriikide tasandil, näiteks küber, on küberjulgeolek oluline probleem ka kohalikele omavalitsustele Euroopa Liidus. suur tänu, ma nõustun teiega täiesti, täpselt nii me tegutsemegi. Euroopa Liidus on täheldatud küberrünnakuid Eesti ja äh, Leedu äh, avaliku ja erasektori asutuste vastu kahe tuhande seitsmendal ja kaheksandal aastal vastavalt ja me teeme koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende kohalike omavalitsustega kolmekümnendal septembril tuli komisjon välja direktiivi ettepanekuga, äh, kuidas astuda vastu äh, rünnak, sellistele rünnakutele. eesmärgiks on just tõrjuda küberrünnakuid, mille sihtmärgiks on mingisugune asutus Euroopa Liidus. see, seal tuuakse sisse karistused teatud äh, tegevuse suhtes ning liikmesriikidel on kohustus äh, vastata nii era- kui avaliku sektori äh, vastavatele küsimustele kaheksa tunni jooksul ning liikmesriigid peavad tegelema ka seirega, koguma andmeid kü-, küberrünnakute kohta ning sinna on kaasatud ka vastavate kriminaalmenetluste koha, kohta käivad andmed, suur tänu. härra Borgesio. härra Assange'i ja tema vangistamise kohta esitatud küsimuste vastused ei olnud minu arvates piisavad. tõendid selle inimese vastu on väga kahtlased USA avaldab Euroopa riikidele survet, et nad annaksid härra Assange'i välja, kuigi ei ole esitatud mingisuguseid korrektseid tõendeid. Euroopa kodanikupanga arved on külmutatud Euroopa Liidus, tal ei ole nendele juurdepääsu ning peale selle Euroopa avalikkus tegelikult toetab sellist internetivabadust. siiski on meil teatud kahtluseid, ma ei nõustu küll kõikide Wikileaksi arvamustega, aga ma sooviksin teada, härra president, kui kaugele te olete valmis minema inimõiguste kaitsega? meil on tegemist ju virtuaalse Guantanamoga. kas tõesti liigume me interneti tsensuuri suunas? me peame tagama, et selle inimese äh, kinnipidamistingimused oleks vastuvõetavad, suur tänu. ma võin auväärsele saadikule anda natukene õigusalast infot selle juhtumi kohta. loomulikult ei hakka ma mingisugust seisukohta võtta, mina ei ole tribunal. kõigepealt härra Assange vahistati Briti võimude poolt Euroopa vahistamismääruse põhjal ja Rootsi peaprokurör eh, esitas läbi Schengeni ja Interpoli vahistamismääruse. selle põhjal eh, tuldi välja Euroopa vahistamismäärusega. artikkel kakskümmend kaheksa Euroopa vahistamismäärusest ütleb, et inimene, kes on arreteeritud Euroopa vahistamismääruse kohaselt, teda ei tohi kolmandale riigile välja anda ilma selle riigi nõusolekutega, kes selle inimese vahistas. see tähendab, et kuna härra Assange vahistati Suurbritannias, e, selleks, et teda anda üle Rootsile, e, peab andma e, härra Assange'i üle, üleandmiseks kolmandale riigile nõusoleku ka Ühendkuningriik. nii palju siis selleks kommentaariks, ma ei saa siin kommenteerida aga selle inimese süüd või süütust suur tänu, proua Sarah Ladford. suur tänu, härra Barroso, te olete teinud ka täna avaldusi selle kohta, kuidas Euroopa riigid austavad põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtet, aga no äh, härra Koljo äh, juhitud äh, renditsiooni allkomisjoni lõppdokument ütleb, et mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid osalesid inimeste kadumises ja piinamises ja te ei vastanud korralikult ka härra Kolja küsimusele. nõukogu ja komisjon ei ole austanud aluslepingu artiklit kuus ja ma õhutan teid rääkima tõde sellest kohta, mis juhtus ja ja austama ka artiklit seitse aluslepingust, kus räägitakse karistustest inimõiguste rikkujatele. pidades silmas kogu seda silmakirjalikkust, mida te kavatsete nüüd ette võtta, et tagamaks ta,, tagamaks see, et Euroopa Liit ka terrorismivastases sõjas austaks inimõigusi ja põhiõigusi. Euroopa Komisjon on alati austanud põhiõigusi ja ma absoluutselt ei nõustu kriitikaga selles osas, et Euroopa Komisjon on osalenud mingisuguseski põhiõiguste rikkumises. komisjoni südametunnistus on puhas ja me oleme suhelnud täiesti läbipaistvalt ka Euroopa Parlamendiga. teatud küsimused on liikmesriikide pädevuses ja nemad peavad täitma ka oma kohustusi. Euroopa Komisjon ei saa asendada liige, liikmesriike, meil on aluslepingud, selle kohaselt on meil oma kohustused ja õigused. komisjon on teinud täiel määral koostööd Euroopa Parlamendiga läbipaistvuse vaimus nendes küsimustes, mida te just mainisite suur tänu, härra Obermeier! ma tänan, härra president! Wikileaks on avaldanud salastatud informatsiooni ja see on olnud väga ebameeldiv neile, kes on asjasse pühendatud. me teame eh, mõrvadest nüüd, me teame õigusriigi põhimõtte rikkumist ja Eh, nüüd me kuuleme, et eh, Wikileak on, eh, vastutab selle eest, et on Mastercardi ja teisi äriühinguid võrgus rünnatud. nüüd mida komisjon selle koha pealt ette võtab? kas teil on mingisugused ettepanekud, mingi teekaart, ma tean, et volinik Malmströmi valdkond on see ennekõike, aga ma tahaksin saada ka teilt selget vastust äh, ja kuulda üksikasjadest. kas komisjon kavandab äh, Wikileaksi vastu mingit menetlust ise algatada? ning äh, või lihtsalt lepitakse, minnakse nagu äh, USA jälgedes. nüüd, mis puudutab direktiive, siis meil on sellekohased direktiivid juba välja pakutud ja need on arutusel ka parlamendis, me oleme teinud omapoolsed ettepanekud selleks, et küberjulgeolekut tugevdada. mõned küsimused on väga üksikasjalikud ja võib-olla peaks tehniliste ekspertide briifingu korraldama selles küsimuses, minul ühest minutist ei piisa, et teile vastata, nii et minu teenistused on täiesti teie käsutuses ja on valmis teile andma kõik üksikasjad selle kohta, kuidas meie käsitleme seda väga tähtsat küsimust aga tegemist ju tegelikult ju komisjoni valdkonnaga. see on midagi, mis toimus USA-s, aga see mõjutab loomulikult globaalset maailma ja tegemist on väga tõsise küsimusega, ma sugugi ei alahinda Wikileaksiga toimunud tähtsust, aga mõelgem meie pädevuste peale nii et kui mõni Euroopa Parlamendi saadik tahab rohkem kuulda, siis organiseerime sellise tehnilise briifingu ja räägime meetmetest Euroopa Liidu tasandil. härra Luhan, viimane küsimus. president Barroso, ma tahaksin küsida teilt selle kohta, mis hiljuti toimus. Visa, Mastercard ja PayPali ründasid häkkerid, kes tahtsid saboteerida nende tegevust ning tekitada neile kahju. Need rünnakud tekitasid ju probleeme ning ka salastatud klientide andmed olid puudutatud, kas need olid delikaatsed isikuandmed, mis ta ka rünnati ja kas on häkkeritel võimalik äh, ka nendele ligi pääseda. ma tahaksin teada, kas isikute informatsioon ja isikutega seonduv finantsinformatsioon ka lekitati ja kas teil leiate, et olukord on kontrolli all ja tahaks ka teada äh, kas rahvusvahelised organisatsioonid ja USA võimud ka tegelevad selle küsimuse uurimisega? mul ei ole äh, otseinformatsiooni nende lekete kohta ja selle kohta, kuivõrd ulatuslikult äh, salastatud andmeid, eraisikute isiklikke andmeid lekitati. teate, minul ei ole isiklikult selle juhtumiga mingit pistmist. aga loomulikult tegemist on küsimusega, mis on tõstatanud äh, turbega seonduvaid küsimusi, mõnedega nendest me oleme juba varasemal ajal töötanud. ja ma rääkisin teile mõningatest algatustest, mis komisjonist on tulnud. aga ma olen selge, et Atlandi teisel poolel ollakse mures. nii et ma arvan, et me peame tõesti koos töötama selleks, et ähm, küberjulgeolekut suurendada, aga alati tuleb seejuures kinni pidada põhivabadustest. samas eh, sõnavabadus on meie jaoks Euroopa Liidus püha õigus, samal on jälle selge, et eraisikute puutumatus ja kaitse, eh, info, eraisiku puutuv infokaitse on samuti meie jaoks väga tähtis põhimõte. jah, meil on kakskümmend üks kolleegi siin nimekirjas, aga vaid neliteist said täna sõna. mul on kahju, ma lihtsalt võtsin ette selle järjekorra, mis siin nimekirjas on ja praegu me lõpetame meie infotunni komisjoni presidendiga ja ma tänan teid väga tulise mõttevahetuse eest kõiki